härra Teeva raportist, mis puudutab äh, erasektorit ja arengut. neli minutit on teil kõneaega, härra raportöör uh,. suur tänu teile, juhataja. minu raport, äh, mis äh, puudutab erasektorit ja arengut, on läbimurdeks. see pakub lahenduse Äh, tohututele rahastamispuudujääkidele, mis äh, järgmisteks viieteistkümneks aastaks äh, arenguküsimustes on tekkinud. aastatuhande arengueesmärgide täitmine viimasel viieteistkümnel aastal on tegelikult väga hästi näidanud, kuidas järgmise viieteist aasta jooksul asju paremini teha. aga üks miljard inimest elab endiselt vähema kui eh, dollari ja kahekümne viie sendiga päevas eh, ja kaheksasajal miljonil inimesel ei ole piisavalt toitu. vaesus ei ole eh, läbi jaotmaterjalide kõrvaldatav, ainult jõukuse loomine viib vaesusesse. viisteist aastat on meil selle asja parandamiseks uue seitsmeteistkümne arengueesmärgiga, mis ÜRO-s eelmisel aastal vastu võeti aga kuidas seda rahastada? suured ambitsioonid äh, vaesuse vastas, vaesuse väljajuurimiseks kõikides äh, selle vormides äh, tulevad väga suure hinnasildiga. kliimamuutuste mõju pehmendamine ainuüksi maksab kakssada ja viiskümmend miljardit dollarit ÜRO konverents, mis puudutas kaubandust ja arengut, näitab, et rahastamislõhe on ja tõesti, kordan, ütleb kõneleja, rahastamislõhe kaks koma viis triljonit dollarit eh, siis eh, su-, säästlike arengu eesmärkide täitmiseks. see on summa, mida me ei suuda hoomatagi tegelikult, Euroopa maksumaksja ei suuda seda hoomata. Eh, tegemist on summaga, millega Euroopa äh, higistav maksumaksja äh, juba praegu ei suuda toime tulla. selline rahastamislõhe äh, on ainult võimalik siis ületada, kui erasektor on arenguküsimustesse kaasatud. mitte läbi suuremate ja rohkemate maksude, aga läbi partnerluse. aga kõigepealt peame me lõpetama ära maksupettused arenenud riikides, mis on toonud kaasa Äh, igal aastal üks äh, triljonit äh, rahapuudust, raha, mis peaks jääma nendesse riikidesse, tuleb Euroopasse ja teistesse maksuparadiisidesse ning neid peidavad arengumaade eliiti kuuluvad inimesed. me peame seisma selle eest, et rahad jäävad nende asukohariikidesse ning seda kasutatakse ära nende riikide arenguks. teiseks, me peame nõudma, et OECD liikmed Äh, peavad kinni oma äh, tuhande üheksasaja seitsmekümnendas aasta eesmärgiks äh, null koma seitse protsenti rahvakogutulu panustamisest arengule. meil on vaja erasektori partnerit kaasata, sellepärast et just erasektor loob üheksakümmend protsenti töökohtadest ning aitab, suudab aidata Äh, arenguriikide vaeseid, äh, sealhulgas äh, tehes koostööd vabakonna organisatsioonide ja teistega. siis Avera, avaliku ja erasektori partnerlus tuleb rakendada just pikaajaliseks rahastamiseks, mitte lühiajaliseks, vaid pikaajaliseks ning erasektor seiraks ka igasuguseid hankeprotsesse, mille viib läbi riiklik sektor. ning nii oleks võimalik Äh, selle asemel, et erasektor kuhjab äh, äh, kusagil raha kokku, aitaksid nad toetada igasuguseid häid initsiatiive, koolide loomist ja nende mm, toimimist, haiglate, lennujaamade, transpordisõlmede ja nii edasi juhatamist nüüd edasi, Euroopa Liidu arenguabi, kui me tahame eh, nendele miljardile inimesele, kes endiselt elavad eh, vaesuses, eh, väärikat toimetulekut, siis me peame kasutama seda võimalust, mis meie ees on ja edasi tegutseda seetõttu annan ma edasi selle raporti parlamendile ja tahaksin tänada Arengukomisjoni kolleege kõikidest poliitilistest fraktsioonidest, kes on mind selles toetanud ja tahaksin eraldi tänada veel minu äh, uurimisassistendi Inger Kresselit äh, väga tõhusa töö eest. suur tänu teile kõigile! suur tänu teile, härra Teeva, ütleb juhataja ja nüüd äh, vaba mikrofon ja härra Venta esimesena. suur tänu teile, juhataja erasektor äh, moodustab kaheksakümmend protsenti arenguriikide SKT-st äh, ja see on kindlasti võtmeks arengu toetamiseks, aga kohalikud ettevõtted äh, näevad tihti suuri väljakutseid, näiteks et taristu on ebapuudulik või et puuduvad laenu või võtmise võimalused ettevõtted, kes sellesse, nendesse riikidesse investeerivad, peavad teadma, millised on ka ettevõtete sotsiaalse vastutuse standardid samuti peab ütlema, et eh, on väärt investeerida nendesse eh, regioonidesse, kes teevad endast eh, kõikvõimalikku, et vaesust välja juurida. oluline on ka see, et ettevõtted saaksid oskuslikku tööjõudu nendest riikidest ja tagaksid kohapeal inimestele head elustandardid Euroopa Liit peab töötama vastavalt rahvusvahelistele standarditele, hoolimata sellest, millises riigis täpselt need ettevõtted toimivad. Eh, niimoodi on võimalik eh, ka näiteks inimeste ligipääs õiguskaitsemeetoditele. järgnevalt kolleeg Grappini, palun. aitäh, tahaksin eh, kõigepealt raportööri õnnitleda. mulle tundub, et erasektor on ainus lahendus vaesusevastasel võitlusel jätkusuutliku arengu eesmärke on raportis seitseteist välja toodud Euroopa VKE-d on praegu veel nõrgad. Nad on kriisis kannatada saanud ja peaksime äh, maksusurvet neile vähendama ning samuti võitlema maksupettuste vastu, me näeme väga hästi, mille on vallandanud ähm, Panama dokumentide leke. nii et äh, nii on võimalik äh, luua kindlasti ka lisaväärtust äh, ja töökohti. liikmesriigid ja komisjon peaksid mõistma, et äh, eraettevõtete toetamine ei tähenda kellegi rikastamist, vaid majandusse panustamist. suur tänu see raport äh, seab Euroopa Liidu strateegia äh, arenguriikide jaoks, ütleb härra Marias, oluline on see, et väga äh, positiivselt äh, on seatud see teatud riikide jaoks, ühed lõikavad sellest kasu, teised aga mitte. aga kui isegi Euroopa Liidus sellised skeemid ei tööta, kuidas see siis peaks töötama väljaspool? et äh, me tahaksime siin mängida äh, keskset rolli ja ka kolmandatele riikidele oma tegevusi peale suruda. Äh, Panama leke näitas seda, et hargmaised ettevõtted äh, toimivad niimoodi, et tekitatakse suured probleemid. investeeringud vaesetes riikides ei ole mingi arenguküsimus enam, vaid tegelikult seal on veel teravamaid probleeme, mis sellega seoses tekivad. sellest omakorda tekib uus kriis, mis siis ka Euroopa Liitu tabab, aitäh! Um, suur tänu teile, juhataja. selge on, et äh, arengu rahastamisel on väga suur äh, lõhe, ütleb proua Hautala, ja nüüd lisaks äh, arenguabile tuleb mobiliseerida selle jaoks ka erasektor, et üleilmsetest väljakutsetest nendega silmitsi seista. lisaks erasektor sektori äh, võimalus on äh, äh, ka see, kus läbipaistvus oleks ka siis avalikus sektoris tagatud kõigi jaoks. arengu vallas on vaja kindlasti hoolsuskohustuse rakendamist niimoodi, et kohapealseid tingimusi mõistetaks, et mida tehakse, peaks olema seatud eelkõige vaesuse vähendamise eesmärgi jaoks kliimamuutuste mõju, muutuste pehmendamiseks, äh, äh, põlisrahvaste austamise, naiste austamise ja muude eesmärkide täitmiseks. ja kui me jõuame äh, sellise suhtluseni nüüd arenguabiorganite ja erasektori vahel, siis see oleks väga hea. järgnevalt palun proua Morvai. Thank you uh,, congratulations. suur tänu tunnustavad sõnad teile, härra Teeva, tahaksin siin välja tuua kolm erinevat äh, mudelit, äh, kuidas äh, arenguriikides vaesust vähendada. esiteks, suured lääne investorid, sealhulgas argmaised ettevõtted, selles, kes nendes piirkondades töötavad, kasutavad kohalikku maad, põllumajanduslik vajalikku ressurssi ning tagades töökohti kohalikele inimestele. B äh, ujutavad üle toiduga nende turu ja ei luba kohalikel põllumeestel äh, oma tegevust äh, ellu viia ja kolmandaks kohalike VKE-de toetamine ning kohalike põllumeeste toetamine. millist nendest kolmest teie soovitaksite ja toetaksite, aitäh! suur tänu, nüüd saab sõna volinik Tyson, palun. tänu teile, juhataja, austatud äh, president, austatud äh, liikmed, austatud raportöör, äh, hea meelega tunnustan teie raportit, mis puudutab erasektorit ja arengut tegemist on olulise panusega, kuidas täielikult Euroopa Liidu institutsioonid saavad võtta fookusesse <clears throat> erasektori rolli arengu küsimustesse. selle raporti eesmärk on äh, tuvastada need prioriteedid, mis on ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta komisjoni teatises kirjas, äh, mis on siis eraettevõtete kaasamine jätkusuutliku arengu eesmärgi täitmiseks äh, arenguriikides ja Äh, juuni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ülemkogu äh, järeldused. Äh, oluline on arenguriikides tagada kaasav ja jätkusuutlik kasv ning väärikate töökohtade loomine. näiteks eeldatakse, et Aafrika elanikkond kasvab aast-, topelt kahekordistub aastaks kaks tuhat viiskümmend ja selle jaoks on vaja nelisada miljonit uut töökohta ning see ühtlasi äh, nõuab äh, suutlikke äh, investeeringuid selleks, et arenguriigid lülitada sisse üleilmsesse väärtusahelasse. meie abi on oluline, aga see ei ole piisav. kodumaiste vahendite mobiliseerimine on väga oluline ja sealhulgas erainvesteeringute kaasamine komisjoni ja teiste koostöö on oluline selleks, et tagada Euroopa Liidu väliseesmärgide täitmine ning äh, avera äh, rahastamise võimendamine. Äh, kahe sektori rahastamise ühte sulatamine ja selle platvorm on oluline selleks, et erasektor oleks veelgi tugevamini kaasatud. ja mina ootan, et ressursid aastaks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, siis äh, on ette nähtud rahastamisperioodil äh, neli koma kaheksa miljardit eurot, mis võib äh, kuuekümne kuue miljardini võimenduda niimoodi, et erinevad rahastamisasutused ja eraettevõtted oleksid haaraluses Aafrikas, Ladina-Ameerikas ja Aasias kaasatud. komisjon töötab selles suunas, et tagada ja tugevdada äh, Avera partnerluse kohalikke äh, algatusi ning kaasata tuleks kindlasti ka riiklikud ja kohalikud organisatsioonid. Äh, samuti sellised innovatiivsed instrumendid on kohalikes piirkondades ja põllumajanduspiirkondades ette nähtud selleks, et kohalikke, ka erasektori investeeringuid rohkem toetada ja hoogustada aga vabakonnaorganisatsioonid mängivad võtmerolli meie strateegias. meil on vaja partnerlust, mis julgustab ettevõtlust eh, jätkusuutlikke eesmärke oma tegevuse prioriteetide nimekirja lisama ning jätkusuutlikke ärimudeleid kasutama. üle kahe miljardi euro eh, plaanib eh, Euroopa Komisjon investeerida sellesse, et partnersektori investeeringud oleksid jätkusuutlikumad arengumaades aastaks kaks tuhat kakskümmend. seda tehakse läbi äh, rahvuslike ja kohalike programmide ning ka temaatiliste programmide. austatud juhataja, parlamendiliikmed, majandusdiplomaatia saab aidata Euroopa investeeringute mobiliseerimisele kaasa ning nii äh, saatjad kui vastuvõtvad riigid saavad luua töökohti ning hoogustada oma majandust ning oluline on see, et need investeeringud saaksid äh, leida äh, aset ka majanduslikult riskantsematest ja tärkavates äh, maailma piirkondades. erasektori kaasamine on üleoluline ka selleks, et sotsiaalarengu eesmärgid saaks täidetud ning ka täita meie kliimakaitse lubadused. koordineerimine Euroopa Liidu liikmesriikidega ning lähimuspõhimõtte austamine on väga olulised elemendid äh, komisjoni lähenemise järgi ning see on ka Addis Abeba tegevuskavaga seoses. austatud liikmed, erasektor saadab signaale, et ta, nad on valmis meiega koostööd tegema selleks, et tõesti saada rahastamis- ja rakendamispartneriks selleks, et jätkusuutlikke eesmärke täita arenguriikides. mina kutsun teid üles seda võimalust kasutama. suur tänu teile! sellega arutelu lõpeb ja hääletus toimub äh, veel